Uh, suur tänu, lugupeetud parlamendisaadikud. see küsimus, mis tõstatati selles konkreetses küsimuses, puudutab põhilisi inimõigusi, mis on ka üheks põhiliseks Euroopa Liidu väärtuseks ja puudutab ka Euroopa Liidu välispoliitikat komisjon on pühendunud inimõiguste kaitsmisele ja ka põhilisematele konventsioonidele, mis puudutavad rahvusvahelist tööorganisatsiooni, sealhulgas ka äh, sunnitöö teemalist konventsiooni. kindlasti olete te ka teadlikud sellest, kui delikaatse teemaga on tegemist ja kui delikaatne on Hiina küsimus. komisjon on Euroopa Parlamendiga selles osas nõus, et Laogai süsteem ei lähe kuidagi kokku inimõiguste univa-, universaalse põhimõttega ja sellega, et Hiina üritab saada kaasaegseks arenenud ühiskonnaks. see süsteem ei lähe ka sugugi kokku Hiina kohustustega ratifitseerida äh, kodaniku ning poliitiliste õiguste konventsiooni ratifitseerimisega kaksteist aastat tagasi. mis puudutab tooteid, mis on toodetud laokai laagrites, siis võib juhtuda tõesti, et neid imporditakse Euroopa Liitu, kuid väga raske on kindlaks määrata, et kas selliseid kaupu tõepoolest ka siia imporditakse ja millised need täpselt on, nii et kas need on toodetud just nimelt laokai laagrites. Euroopa Parlament ja ka kodanikuühiskonna organisatsioonid on pöördunud äh, meie poole küsimustega ja viimaste aastate jooksul on Euroopa Liit ka tõstatanud selle küsimuse alati, suheldes äh, Hiinaga, sealhulgas ka iga kahe aasta tagant toimuval äh, inimõiguse teemalise dialoogil. Laogai süsteem rikub mitmeid artikleid rahvusvahelises konventsioonis, kõigepealt artikkel kaheksa, mis keelab sunnitöö, artikkel üheksa, kus on kirjas, et mitte kedagi ei tohi vangistada ilma kohtuprotsessita. Euroopa Liit on eelistanud siiamaani võtta omaks positiivse lähenemise suheldes Hiinaga ja mitte seada impordikeeldu. kuid peame tunnistama, et sellel lähenemisel on omad piirangud ja siiamaani ei ole see suutnud tagada suuremaid muudatusi Hiina poliitikas Laogai laagrite osas. ühtlasi me peame tunnistama, et Hiina ei ole ainus riik, kus sunnitöö vanglates on probleemiks. komisjon on seega avatud selles osas, et vaadata üle, milline on kõige tõhusam viis äh, avaldamaks survet riikidele, mis kasutavad sunnitööd vanglates, rikkudes kõige põhilisemaid inimõigus, inimõiguseid, mis on kirjas äh, Maailma Tööorganisatsiooni konventsioonis, seda kõike tuleb teha lähtuvalt horisontaalsest lähenemisest ja äh, see kindlasti ei peaks piirduma ainult Hiinaga tervitame Euroopa Parlamenti, et te selle küsimuse tõstatasite ja tegeleme sellega kindlasti ka edaspidi, suur tänu! suur tänu, volinik Füüle ja nüüd saavad fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt kolleeg Kaaler, üks minut Rahvapartei nimel, poolteist minutit, vabandust herr präsident! es ist gut dass wir diese debatte. mul on väga hea meel et me peame seda arutelu samal nädalal kui siis kui rääkisime euroopa liidu hiina tulevasest tippkohtumisest. laokail on nii kaubanduspoliitiline kui ka inimõiguslik dimensioon ja ma tahaksin natukene rääkida sellest nendest aspektidest. laokais äh, toimub äh, inimeste ümberkasvatamine töö kaudu ja sealsetes laagrites äh, rikutakse inimõigusi, tegemist on sunnitöölaagriga ja me ei tohi sellist asja lubada. hiljemalt siis, kui Euroopa vabandust, kui Hiina kaksteist aastat tagasi kirjutas alla inimõiguste paktile, peaks ta hakkama inimõigustest kinni pidama me oleme Laogai laagrid hukka mõistnud, kuid Laogai laagrid eh, on ka tegelikult nagu kaubandusettevõtted ja, ja tegelikult me tihti ei teagi, et tooted on pärit laagritest. USA on öelnud, et eh, vanglatoodangut ei ekspordita. meil ei ole sellist keeldu härra volinik, te ütlesite, väga raske on selgeks teha, kust tooted pärinevad. Nende ettevõtete nimed, mis tegelikult on vangilaagrid, on meile teada. USA-l on ko selgeid kogemusi, kuidas on võimalik neid tooteid turult eemal hoida. ja küsimus on nüüd selles, kas te olete valmis äh, endale muretsema seda ettevõtete nimekirja ja USA-ga kogemusi vahetama selleks, et midagi ära teha selles küsimuses. ja viimane palve, pigem küsimus, kas Euroopa Liit äh, nõuab Hiinalt äh, kas ÜRO inimõiguste äh, saadikul on võimalik külastada Hiina vanglaid? suur tänu, härra Kaller ja nüüd kolleeg Kadenbach, kolm minutit palun. suur tänu, härra president, härra volinik tahaksin kõigepealt öelda, et Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on väga huvitatud konstruktiivsetest suhetest Hiina Rahvavabariigiga. Teie vastus meie küsimusele aga valmistas mulle pettumuse, sellepärast et te ei öelnud mitte midagi konkreetset. Te lihtsalt äh, ütlesite, et olukord on raske, kuid see pole mitte mingiks vabanduseks, eriti siis, kui teised riigid, nagu näiteks USA, on juba selgeid lahendusi leidnud. jah, me kõik soovime, et kaubandussuhted Hiinaga oleks head, kuid see ei saa olla vabanduseks, et me pimesi päi lubame niimoodi inimõigusi rikkuda Hiina Rahvavabariigi esindajad on kohe kindlasti püüdlemas äh, selle poole, et äh, majandus kasvaks ja et äh, linnad õitseksid ja et maapiirkondades oleks vaesus. kuid see ei saa olla meile vabanduseks selleks, et me ei väldiks nende kaupade importi Euroopa Liitu, olgu need kaubad siis toodud kas teadlikult või teadmatult Euroopa Liitu. meil on võimalusi Euroopa ettevõtete kaudu välja tuua seda, millised ettevõtted on tegelikult äh, laokai laagrid. ei ole kasu sellest, et suurem osa äh, Euroopa Liidu ettevõtetest maalib meile ilusa pildi ja ütleb, et inimõigustest peetakse kinni, kui tegelikult olukord niimoodi ei ole. mina tarbijate esindajana tahaksin öelda, et tarbijad soovivad teada saada, kui nad ostavad Hiina äh, kaupa, et tegemist ei oleks sunnitöölaagrist pärit äh, kaubaga. me teame, et väga palju on Euroopa Liidul juba tooteid, mida on tootnud lapsed ja selles osas me saime juba midagi ära teha. ja seepärast ma leian, et meil on vaja äh, hea kaubamärki, meil on vaja embargot Laogai laagritest pärit kaubale ja meil on vaja konstruktiivset tõhusat dialoogi Hiinaga ja mulle tundub, et ka Hiina valitsus tegelikult on valmis äh, meie dialoogi jätkama. ka Hiina on huvitatud äh, sellest, et äh, olukorda inimõiguste alal parandada ja kui kaubandussuhted on tähtsad, ei pea see tähendama see seda, et me paneme silmad kinni inimõiguste rikkumise ees. suur tänu, kolleeg Kadenbach ja nüüd kolleeg Köörents, üks minut, palun. härra president, vabaühenduste hinnangul on üle tuhande laagri ja seal on siis inimesed, kes on pandud vangi sellepärast, et nad avald-, nad kujutavad endast ohtu riigi julgeolekule, kuigi see nimekiri kindlasti ei ole lõplik, siis ikkagi on need arvud väga murettekitavad. tegemist on tõelise häbiplekiga Hiinale. rahvusvahelise üldsuse reageering on aga jäänud üsna tagasihoidlikuks, Euroopa Liit äh, on, ei ole samuti suuremat teinud, võib juhtuda või peaks olema nii, et ikkagi kõik Hiina kaubanduspartnerid ühtselt seisaksid vastu Hiinale. on loodud juba rakkerühmi palju vähem oluliste küsimuste puhul. härra Migalski, üks minut, palun suur tänu, härra volinik, ka mina tahaksin toetada neid, kes ütlesid, et teie sõnavõtt oli üsna pettumust valmistav. see peaks meie jaoks olema väga oluline teema, nendes laagrites on seitse miljonit inimest, kes äh, kannatavad poliitilise tagakiusamise all ja meie moraalne ja poliitiline vastutus selle äh, nähtuse vastu võidelda. on väga raske öelda, midagi muud, kui äh, tuua võrdlus Gulagiga. Laogai tähendab ümberharimine töö kaudu. kas see ei meenuta teile lauset Arbeit macht frei äh, natside koonduslaagrite väravate kohal Auschwitzis? me ei saa siin jääda kõrvaltvaatajaks ja see peaks olema päevakorras kõikides läbirääkimistes Euroopa Liidu ja Hiina vahel ja üleüldse kõikides läbirääkimistes Euroopa Liidu liikmesriikide ja Hiina vahel. tegemist on kiireloomulise küsimusega ja volinik, tõesti, te peate seda pidevalt äh, Hiina kolleegidega tähelepanu all hoidma. suur tänu, härra Mikalski, härra Veržea, poolteist minutit, palun Merci, monsieur le président suur tänu, härra president ähm, ma usun, et me kõik teame, milline on Hiina demokraatia ja inimõiguste olukord äh, ja on selge, et äh, siin äh, on selline majanduslik realism, millest lähtutakse. loomulikult Hiina on suur turg ja me ei tohiks Hiina võime pahandada, sest nad võivad piirid kinni panna ja nii edasi, aga mina ei ole ka unustanud Tiananmen Square'i ohvreid, ma ei ole unustanud neid inimesi, kes on äh, äh, vanglates, kes on kaitsnud inimõigusi oma elu hinnaga. nii et meile on öeldud, et komisjon hoolib küll inimõigustest, aga praegu ma küll paluksin volinikul mitte peita ennast tehniliste üksikasjade taha Te teate väga hästi, kuidas eh, Hispa-, Hiina valitsus eh, teie eh, ametlikke kõnesid kuulab, see on ainult formaalsus Te ei ole midagi vastanud konkreetselt kolleegide küsimustele. ma arvan, et ei tohiks siin ka peita ennast selle taha, et ka teistes riikides on sünni, sünnitöölaagreid mul on tunne, et me peaksime vähemasti tegema sedasama, mida teeb USA. ma ei toetaks seda lähenemist alati, aga praegu me peame seda tegema. praegu me saame teha USA-ga koostööd terrorismi alal, miks me ei saa sedasama teha inimõiguste alal. nii et palun volinik, kus kohas on see piir, kus Euroopa Liit paneb piiri sisse toodavatele kaubale eh, nendest laagritest. suur tänu, proua Velža ja härra Fontana, üks minut. suur tänu. loomulikult te ei öelnud seda, mida meie ootasime, me ootasime selgemat seisukohta. me ei saa lubada, et inimõigused jääksid majanduse kõrval teisejärguliseks miks äh, muidu ei ole Euroopal mõtet. on miljoneid inimesi, kes on lagai äh, laagrites, kelle inimõigustelt tallatakse ja eriti ei tohiks me unustada seda, et tegemist on ka probleemiga Euroopa majanduse jaoks, sellepärast et need tooted, mis jõuavad meie turule, loovad äh, ebasobivat konkurentsi, kõlvatud konkurentsi, mis toob kaasa probleemi Euroopa sees. meil on ka dumpinguga tegemist vaatamata sellele, mida Pekingi valitsus on sel aastal lubanud, ei ole mingisuguseid äh, tulemusi näha, on miljoneid inimesi, kes muuhulgas on ka Hiina vähemuste esindajad ja kelle inimõigustelt tallatakse. me loodame, et diplomaatia loogika toob kaasa ka Euroopa-poolse tugevama reaktsiooni selleks, et äh, võidelda nende laagrite impordi vastu. suur tänu, härra Fontana ja nüüd kõigepealt pooleteiseks minutiks härra Kaspari. härra president, me kõik teame, et äh, Hiinas on äh, väljakannatamatu sunnitöölaagrite süsteem ja see ongi mm, kõige selle probleemi taga. ja need tooted, mis nendes laagrites on toodetud, jõuavad Euroopa poodi, poodidesse. Neid ei kasutata mitte inimeste karistamiseks, vaid selleks, et saada majanduslikku kasu. ja Euroopa Liidu delegatsioon, mis kahe aasta, mis kahe nädala pärast läheb Hiinasse, eh, võib täpselt samamoodi kohtuda nende toodetega, mis on toode, mis on toodetud eh, sunnitöölaagrites ja see on täiesti vastuvõtmatu. Teie, härra volinik, ei paku välja mingisuguseid lahendusi, te ütlete, et te hakkate uurima, mil määral eh, niisugused tooted on jõudnud meie turule, aga eh, te peate siiski vaatama asjadele silma, te peate lahendama probleemi ja alles siis hakata ma tegelema millegi muuga. ärgem eh, hiiligem kõrvale vastutusest selle probleemi eest ning ma kutsun eh, komisjoni üles tagamast, et uuesti niisugused tooted ei jõua Euroopa mm, poodidesse nagu ütlevad meie eh, sõbrad USA-st, nad on leidnud viisi, kuidas poodidest niisugused tooted eemale hoida ning ma loodan, et eh, meie juurde nad enam ei jõua. meil on vaja häid suhteid Hiinaga aga e, see on alati okkaks meie e, e, suhetes. suur tänu, härra Kaspari ja nüüd proua Maisner üheks minutiks. suur tänu, president. volinik, teie ütlesite, ennast, ennist, et Euroopa Liidu eh, põhi eh, või keskmeks on eh, inimõigused. möödunud detsembris jõustus Lissaboni leping, see tähendab, et nüüd meie süsteemi keskmes tõepoolest on inimõigused, neid on vaja kaitsta igal pool ja kui asi jõuab väliskaubanduseni, siis on seda aspekti vaja samuti arvestada. aga nüüd me oleme kuulnud, et tooted eh, sunnitöölaagritest eh, jõuavad meie juurde, on olemas dokument selle kohta, et niisugused eh, tooted tõepoolest on valmistatud, jõuavad Euroopasse, on olemas fond, mis tegeleb laokai probleemidega ja sellest on räägitud väga palju, teile on adresseeritud kiri, mis käsitleb seda teemat ja eh, tõepoolest eh, Euroopa inimestel peaks olema juurdepääs nendele laagritele, nad näevad, mis nad eh, teevad ja kas tõesti Euroopa peaks käituma teistmoodi kui USA ja on, kes on keelanud oma toodete saabumise sellise oma turule. suur tänu, proua Maisner ja meie järgmine kõneleja on proua Provera üheks minutiks suur tänu, president, mina tahaksin lisada mõned numbrid, mida juba on ka kolleegid välja toonud, üle tuhande laagri, nelikümmend kuni viiskümmend miljonit vangi neljakümne üheksandast aastast on nad olnud nendest eh, laagritest ja nüüd kasutatakse neid majandustegevuseks. Eh, Laokai ähm, süsteem äh, on sarnane Gulagi süsteemiga, see on mõeldud äh, poliitiliste vastaste äh, äh, karistamiseks. juba praegu on äh, Euroopa Liidul äh, väga suuri probleeme äh, konkurentsis Hiina kaupadega äh,. Hiinas ei ole mitte mingisuguseid äh, ametiühinguid ja kui me nüüd impordime tooteid, mida on eh, loo-, mida on toodetud poliitiliste vangide kätega, siis meie muutume moraalseteks kaasosalisteks nendes kuriteos eh, volinik, mulle tundub, et te olete olnud väga kriitiline väikeste riikide suhtes, aga kui tegu on suurjõududega, nagu näiteks Hiinaga, siis on suhtumine hoopis teine. ning kui nüüd toimub tihtkohtumine, siis on eh, see suurepärane võimalus seda probleemi eh, käsitleda ning ma loodan, et te seda ka teete. suur tänu äh,, härra Provera ja nüüd äh, kolleeg Preida üheks artikolul unsprezece suur tänu, president. inimõigustuni üldise deklaratsiooni artikkel üksteist näeb ette õiguse õiglasele kohtumõistmisele ja on selge, et Laogai laagrites äh, rikutakse seda õigust. Laogai laagrid, nagu kolleegid on juba öelnud, on midagi enamat kui karistusasutus, seal piinatakse vange äh,, alandatakse neid ja sunnitakse sunnitööle, tasuta sunnitööle kaevandute, kaevandustes ja tehastes. teinekord tööpäev kestab kuni kakskümmend neli tundi. inimõiguste organisatsioonid on juhtinud tähelepanu sellele, et vange pekstakse, seksuaalselt ahistatakse ja vangidel puudub arstiabi ja korralik toitlustamine sealsetes laagrites valmistatud kaupade import Euroopa Liitu tuleks keelustada. ma olen veendunud, et nii see peab olema ja ma loodan, et komisjon äh, teostab seiret selle keelu täitmisele, nagu kolleegid juba ütlesid. nagu eelkõnelejad ütlesid, ka mina arvan, et me peaksime ära kasutama kõik võimalused Euroopa Liidu esindajate poolt, et tippkohtumistel Hiina ametivõimude esindajatega nõuda selle süsteemi keelustamist. suur tänu, härra Preda ja järgmisena proua Muscardini, poolteist minutit. tänan, president. kui eesmärgiks on raha, siis ei hoolita sellest, et raha on vereplekkidega. Hiina valitsus kasutab neid sunnitelaagreid ja jätkuvalt ekspordib Euroopasse kaupa, mis on verega määritud. ja ma ei usu, et need moraalsed küsimused aitavad Euroopa Liidu nimetatud probleemi lahendada, sest Euroopa Liidul puuduvad võimalused taoliste kaupade impordi eh, tõkestamiseks ning jätkuvad läbirääkimised Hiina Rahvavabariigi esindajatega, eh, vaatamata sellele, et on teada, mida Hiinas tehakse ja milline on taoliste kaupadele päritolu, ei ole viinud kuhugi. ma arvan, et moraalsed küsimused ei ole siiani Euroopale olnud piisavalt tähtsad ja seetõttu ma leian, et parlament peaks üles kutsuma äh, kasutame Hiina suhtes rangemaid meetmeid ja läheneme ja tegeleme nende küsimustega. Äh, Euroopa tunneb muret oma majanduse taastumise pärast, kuid samas tuleb tagada, et niipea kui võimalik, me võtame vastu määruse toodete päritolu kaitseks, et me saaksime siis pöörduda Hiina ametivõimude poole teatega, et kui ei keelustata äh, vanglates toodete, kaupade valmistamist ja nende eksporti, siis kõik, mis pärineb Hiinast äh,, loetakse verega määritud kaubaks. tänan, proua Muskardini ja lõpuks äh, registreeritud sõnavõtjad, enne kas härra Kelam. president, volinik, ma arvan, et me ei tohi unustada, et äh, olulise osa Hiina majanduskasvust on äh, tänu vanglatööstusele. lahukaitsesüsteem on olnud kõige olulisem vahend äh, massiliste poliitiliste repressioonide elluviimiseks ja on alates neljakümne üheksandast aastast äh, hõlvanud ligi viiskümmend vangi. isegi praegu on kuni viis miljonit kinni peetud, enamik nendest äh, on kinni seal äh, selle põhjenduse alla, et nad on ohuks riigi julgeolekule. taolise orjade ekspluateerimine kommunistliku Hiina vangilaagrites on muutunud avalikuks saladuseks, on tõestatud, et enamik Laogai vanglates tegutsevad äh, kommertsettevõtete äh, egiidi all Euroopa Liidu Hiina tippkohtumise eelõhtul minu küsimus teile, härra volinik, on kas te olete valmis rakendama president Van Rompuy vastastikuse põhimõtet? ma nõustun, et ei vastanud enamikele meie küsimustele, näiteks kas, kas tehakse koostööd ka USA ametivõimudega laokaekaupade tuvastamiseks ja avastamiseks, kas te olete äh, tutvunud eelmiste Euroopa Parlamendi resolutsioonidega, kus kutsutakse üles laugaes valmistatud toodete müügikeeldu Euroopas ja nõutakse, et saavutada edu äh, Hiina suhetes ainult siis, kui äh, Peking ratifitseerib ILO ja ÜRO konventsioonid ja kas te olete valmis peatama Hiina äh, GSP staatust juhul, kui Hiina ametivõimud keelduvad meie palvest? ma arvan, need on küsimused, millele me vajame vastuseid. tänan. suur tänu, härra Kelam. järgmisena on vaba mikrofoni voor. ja härra Kasle saab esimesena sõna. suur tänu, härra president inimeste panemine sünnilaagrisse, sest nad äh, mõtlevad teistmoodi kui režiimi eliit, on äh, inimsusevastane kuritegu. kinnipidamislaagris, sunnitöölaagrid on anakronismid, mida kahekümne esimesel sajandil enam kusagil maailmas ei tohiks olla. Min-, ma olen väga pettunud selles, et Hiina puhul Euroopa Komisjon ei võta ette konkreetsemaid samme ja ei ole ka välja pakkunud konkreetseid samme tulevase koostöö osas Euroopa ja Hiina vahel meie kuuleme, et USA on võet-, võtnud samme, miks teie midagi ei tee, me, mulle tundub, et me lihtsalt suleme oma silmad tegelikkuse ees. komisjon peaks äh, jagama vastutust nende inimeste kannatuste eest äh, sunnitöölaagrites. inimeste, inimõiguste kaitse on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtetest ja ma pean ütlema, et mul on praegu olla isegi äh, häbi siin Euroopa Parlamendi liikmena, kui ma näen, et nii vähe on ära tehtud, aga mul on hea meel näha, et kõik meie siin, olenemata fraktsioonist, peame inimõiguste kaitset ja inimväärikust oluliseks väärtuseks. aitäh, härra Kastle. härra Toere, palun. härra president, härra volinik, kolleegid on juba rääkinud sellest, kui kiireloomuline on see inimõigustega seotud küsimus. me impordime neid tooteid Euroopa Liitu ja me peame selle lõpetama. ma olen sellega nõus. Nende laagrite tingimused ei vasta inimväärikuse nõuetele. me peaksime ka algatama dumpinguvastase menetluse ja lisaks peaks Euroopa Liit täiesti selgelt välja ütlema vä jättes täiesti kõrvale rahvusvahelise kaubanduse küsimuse, et sunnitöölaagrid ei ole lihtsalt aktsepteeritavad. me ei räägi mitte ainult toodetest, vaid me räägime inimeste, vangide elutingimuste parandamisest ja need tingimused Laogais ei ole õigusriigi väärilised ja seda tuleb Hiinale öelda, aitäh. suur tänu, härra Tsoere. järgmiseks proua Lichtenberger. suur tänu härra volinik, te olete öelnud, et suhetes Hiinaga on tegemist tundliku teemaga ja loomulikult, aga ma arvan ka, et partnerite vahel, kes kauplevad omavahel ja kes tahavad hoida rahvusvahelisi suhteid, peab lähtuma reeglist, et järgitakse omaenda väärtusi ja mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. vastasel juhul võib ühte kaubanduspartneritest pidada silmakirjalikuks. ühest küljest äh, kritiseeritakse laagreid, öeldakse, et need tuleks hukka mõist-, mõista, me oleme selles osas kõik ühel meelel, aga teisest küljest lubatakse nende tooted oma turule. see on Euroopa usaldusväärsuse küsimus, tõsiseltvõetavuse küsimus. me ei pea mitte ainult rääkima, vaid ka tegutsema. ja ma arvan, et Hiina pigem austaks meie sellist lähenemist, sest kui kaubanduspartneri silmakirjalikkus on niivõrd selgelt nähtav, eh, siis eh, see kaubanduspartner lihtsalt kaotab eh, usaldusväärsust võrreldes sellega, kes tegutseb vastavalt oma väärtustele. härra Tänek, suur tänu. Hiina on kapitalistlik ime, aga samuti on ta ka brutaalne kommunistlik riik ja üks selle väljendustest on Laogai sünnitöölaagrid, kus miljonid et äh, poliitilised vastased äh, saadetakse äh, sinna, muuhulgas ka näiteks Tianmeni protestijad nii-öelda kasvatusele. siin räägitakse muuhulgas näiteks organite mm, korjandam-, korjamisest sunnitöölistelt. ja siin on miljoneid Äh, kurjategijaid, kes on seal poliitilistest kuritegudest kuni, ma ei tea, sutenööri tegevuseni. aga siin viidatakse sellele, et äh, seal toodetakse tooteid ja näiteks äh, viidatakse saabastele, mis on jõudnud äh, äh, Euroopa Liidu turule, aga ma mõistan ka komisjoni seisukohta, sest siiani neid väiteid toodete kohta ei ole õnnestunud tõestada. ja nüüd kolleeg Paska, üks minut. suur tänu, härra president, härra volinik Laokai sunnitöölaagrid Hiinas asutati pärast seda, kui toimus neljakümne üheksanda aasta kommunistlik revolutsioon ja sellest ajast saati on nendest läbi käinud kusagil viiskümmend miljonit hiinlast ja väga vähesed on nendest koju tagasi tulnud. praegusel hetkel on selliseid laagreid Hiinas üle seitsmesaja ja inimesi eh, pannakse sinna ilma kohtuta lihtsalt nende nende arusaamade pärast, nende, need laagrid on selleks, et võtta inimestelt ära nende väärikus, loomulikult nende lähedased ütlevad nendest lahti, inimesi kuulatakse üle, neid piinatakse, inimesi sunnitakse tegema tööd, mis täiesti murrab nende vaimu ja tervise. inimesed on seal aastate viisi sööd, toitu ei ole, toitu on nii vähe, toitu on nii kehv, et inimesed on mõnikord sunnitud isegi rohtu sööma. me peame tõepoolest tagama, et Euroopa tsivilisatsioon eh, keeldub sisse toomast tooteid, mida need kannatajad on tootnud. järgmine kõneleja Eh, see, et inimesed pannakse niisuguste kuritegude eest vanglasse, on õudne. Eh, praegusel hetkel eh, ma ütleksin teile, et Briti valitsus on pannud, on üritanud mind panna vanglasse kolm korda, sellepärast et mina olen rääkinud tõde ja ma tunnen tohutut kaastunnet nendele inimestele, kes on niimoodi mm, sunnitöölaagrites ja mitte mingil juhul ei tohi nende kätega too lood, loodud tooted jõuda Euroopa turule kui me räägime siin eh, sunnitööst, eh, siis me peame samamoodi rääkima ka orjatööst. Eh, kõik Hiinas toodud, kõik Hiinas toodetud kaubad tähendavad tegelikult ebatervet konkurentsi, nendel ei ole ametiühinguid, kes neid eh, kaitseks ja sellepärast peame meie kaitsma eh, oma inimesi kapit-, kommunistliku, kapitalistliku eh, ahnuse eest. ja nüüd härra Brons, viimane vaba mikrofoni kõneleja. president ma ei tea, kas eh, on võimalik saata, kas on võimalik müüa eh, kaupu, mida on toodetud sunnitöölaagrites, see on eh, tegelikult poliitiline küsimus. kas Hiina õigussüsteem on õiglane või mitte? kas vange peetakse inimlikes tingimustes või mitte ja laokais seda kahtlemata ei tehta, siis tegelikult kõik sõltub sellest, kas need, kes impordivad neid kaupu, tahavad panna kinni oma tehaseid eh, selleks, et eh, tuua sisse kaupu, eh, sest sunnitöölaagrites luuakse ka kaupu sellise hinna eest, millega teised ei suuda võidelda. kapitalismi apologeedid ütlevad, et turg paneb kõik paika, aga see mm, ei tähenda, et me võime teiste vere arvel seda teha, et keegi saaks rikkamaks ja Euroopa töötajad jäävad vaeseks. suur tänu, korrali-, härra kolleeg Brons, nüüd on arutelu lõppenud ja annan sõna volinikule. volinik Füüle, palun. president, lugupeetud parlamendiliikmed Hiina majandusareng on kaasaegse majanduse ajaloos tõesti erakordne, äh, kasvab äh, Hiina oluline roll maailma areenil, see roll toob endaga kaasa aga ka kohustusi. Äh, kohustust kinni pidada tööõiguse eesmärkidest ja põhiõigustest Äh, on õige, et Hiina juhtkond ei ole jõudnud, suutnud neid väljakutseid täista, äh, kuid isegi sel raskel ajal on Hiina meie partner ja dialoogi pidamine Hiinaga on parim võimalus edasi liikuda nende küsimuste lahendamise suunas äh, mitte ainult meie inimõiguste dialoogi kontekstis või Euroopa Liidu ja Hiina kõrgetasemelisele majandus- ja kaubandusdialoogi raames. seejuures aga peame me kaitsma oma põhimõtteid ja väärtusi, sealhulgas ka vanglatöö küsimust Laugais. selles valguses komisjon, nagu ma juba oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, on valmis arutama seda, kuidas tõhusalt takistada selliste kaupade importe, mida on ka valmistatud vangide tööga ja pidada dialoogi ka Euroopa Parlamendiga selles küsimuses. minu kolleeg, volinik de Gucht, eelmisel teisipäeval rääkis pikalt inimõiguste olukorrast Hiinas eh, Euroopa Parlamendi täiskogu istungil ja ma kinnitan kojale, et eh, ka kuuendal oktoobril toimuval tippkohtumisel tõstetakse inimõiguste küsimus, sealhulgas ka Euroopa Liidu poolne üleskutse eh, keelustada laogai laagrid. lugupeetud saadik erinevalt USA-st Euroopa Liidul puuduvad horisontaalsed meetmed äh, ja see tähendab ka äh, vangatööjõu abiga toidetud kaupade impordi keelustamist. Äh, komisjon uurib USA vastavate seaduste tõhusust taolise impordi takistamisel, arvestades seda, et neid kaupa on väga raske tuvastada. ja ma kasutan ka võimalust, et teavitada minu teisi kolleege, kelle peadirektoraatide pädevusse kuuluvad need küsimused, et vastavalt parlamendile on saabunud aeg moodustada peadirektoraatides taolised töörühmad, rakkerühmad, kes seda küsimust põhjalikumalt uuriksid. tänan tähelepanu eest. suur tänu, volinik Füüle, sellega on arutelu lõppenud eilse istungi protokoll ja vastu võetud äh, dokumentide tekstid on kättesaadavad kõigile, kas on vastuväiteid, mm, pole, sellisel juhul on protokoll heaks kiidetud, daamid ja härrad. kahekümnendal septembril õigus-